Buon po- Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Äh, tere päevast jällegi kõigile. mul on suur heameel tervitada meie tänast aukülalist Jerry Browni, California kuberneri. eile osales ta kõrgetasemelisel konverentsil, mis oli pühendatud keskkonnale ja energiasäästule. tema sõnavõtt äh, tekitas laia konsensuse ja kutsusime ta täna fraktsioonide esimeeste laiendatud konverentsile, kus osa, võivad osaleda kõik Euroopa Parlamendi liikmed väga oluline tundus mulle läbi viia see mõttevahetus Ameerika Ühendriikide juhtidega, Ameerika Ühendriigid on meie peamine partner, tegemist on Ameerika Ühendriikide ühe suurema osariigi kuberneriga ning äh, Ameerika poliitika väga olulise esindajaga. meie tänane arutelu kulgeb järgmiselt, kõigepealt kuulame kaheksa minuti vältel härra Browni sõnavõttu, siis annan sõna erinevate fraktsioonide esindajatele, kel on võimalus küsimusi esitada ja härra Brown seejärel teeb kokkuvõtte arutelust ja saab sõna mõneks minutiks. ma olen itaallane, seega äh, ajakasutuse suhtes olen tavaliselt üsna paindlik, aga härra, härra kuberner, tahaksin teile siiski öelda, et Euroopa Parlamendis on kõneaeg üldiselt siiski alati piiratud, erinevalt teistest rahvusparlamentidest, nii et kaheksa minutit on meie majas palju. Äh, tahtsin seda täpsustada. kui tahate oma kõnega ületada ja rääkida kümme minutit, siis pole see ka suur probleem. ja annangi teile otsekohe sõna, tänan teid äh, meie kutset vastu võtmast, teil on sõna, härra Brown. Thank you for inviting me. suur tänu teile kutse eest mul on, mul on hea meel selles äh, mõttevahetuses osaleda. minu teema, millest räägin Euroopas praegusel hetkel, on äh, COP kakskümmend kolm ning äh, tahaksin aruka kaugeleulatava kliimategevuse eest võidelda. California on teiste osariikidega üsna esirinnas selles valdkonnas. kliimamuutus on üleilmne probleem ning äh, üleilmsele probleemile tuleb leida ka üleilmne lahendus. aga sellised lahendused, äh, neid lahendusi võivad esitada ainult indiviidid, äh, riigid, provintsid, osariigid. ja kogu maailma riigid tuleb mobiliseerida, Euroopa Liit teeb selles vallas päris palju ära. Ameerika Ühendriigid on praegu nii-öelda Pariisi kokkuleppest äh, võtnud väikese puhkepausi, ma olen veendunud, et ma tulevaste aastate jooksul me siiski osaleme selles koostöös. osariigid aga on võtnud ohjad enda kätesse, meil on nüüd äh, koalitsioon, kus osaleb see umbes sada üheksakümmend äh, osariiki ja provintsi, mis on üks kolmandiku maailma SKP-st ja üle miljardi inimese, nii et tegemist on äh, väga suure jõuga, kes on valmis võtma kohustusi sellise eksistentsiaalse ohuga seoses. ohte on palju, äh, finantsinstitutsioonid on äh, hapramad, kui me, kui meile see meeldiks. tuumaküsimus muutub üha rohkem ohtlikumaks iga päevaga ja kliimamuutus on samuti üks meie kõige suuremaid väljakutseid. selle teema pärast olengi tulnud Euroopasse. olen näinud, kuidas asjad Californias on arenenud ning tean, et võib saavutada nii mõndagi. oleme tegutsenud, oleme oma süsinikdioksiidi heitmeid vähendanud neljakümne protsendi võrra äh, äh, tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast alates äh, ja äh, meil on üheksateist, kaheksateist, üheksateist tonni praegu isiku kohta äh, näitajad. oleme võtnud astu-, võtnud meetmeid seoses sõidukite heitmetega, meil on oma elektriautode äh, projekte, üks koma viis miljonit, tahaksime neid kasutusele võtma, võtta järgmise seitsme aasta jooksul, meil on taastuvenergia standard, kolmkümmend protsenti, oleme saavutanud praegu viiskümmend protsenti taastuvenergiast toodetud elektrit, on kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärk. meil on äh, ka selline lähenemisviis, et äh, et äh, bensiin peab ja autokütus peab olema ka kümme protsenti väiksema süsinikudioksiidi heitmega kui varem. California osariik on tehnilised standardid konkreetselt kinni määranud ning ettevõtted peavad siis rakendama kas biokütuseid või toetama elektrikütust autode jaoks või siis maksma oma heitmelubasid energiatõhusus, meil on oma rakendusstandardid, meil on äh, hoonete standardid äh, ning äh, oma piirmäärade süsteem, mida pikendasime kahe tuhande kolmekümnenda aastani. California osariigi õigusloojad otsustasid selle kasuks, kaheksa vabariiklast samuti hääletasid selle meetme poolt saja kahekümnest. see oli enneolematu. vabariiklased Äh, ei ole mitte kunagi toetanud sellisel määral kliimamuutuse äh, meetmeid. vabariiklaste juht, äh, kes selle ette võttis, aga võeti oma juhi kohalt maha, sellepärast et rohujuure tasandil korraldati meeleavaldus, sellepärast et see juht otsustas vaadata tõele näkku ning tunnistada, et kliimamuutus on tõsine oht ühesõnaga äh, väga palju sulgetakse silmi kliimamuutuse teaduslike tõendite eest ning äh, rakendatakse parteidistsipliini. mitte ainult äh, ametlikult, vaid partei käsuahelaid pidi. seisame silmitsi suurte väljakutsetega Californias ja ka ülejäänud Ameerika Ühendriikides kolmteist, neliteist teist osariiki teevad meiega erineval moel koostööd kliimamuutuse vastase võitluse tegevuste vallas ja tõenäoliselt nende osariikide arv kasvab. aga kliimamuutuse oht on minu arvates niivõrd ulatuslik ning äh, niivõrd ohtlik, ning äh, reaktsioon, mida me vajame, on ka niivõrd ulatuslik, et äh, me ei tule oma ülesannetega toime, kui me ei tööta, tööta teadlikkuse tõstmise ning pühendumuse kallal. Euroopa Liit peab rohkem kohustusi võtma, osariigid, piirkonnad peavad seda tegema, riigid peavad seda tegema, Hiina, äh, India, Lõuna-Ameerika, Aafrika, kõik, kõik äh, kannatavad selle all ja kõik peavad reageerima. kuid need, kes on liidripositsioonil, nagu näiteks Euroopa Liit, kannavad erilist vastutust ning neil on ka eriline suutlikkus äh, tegudele asumiseks. nii et kutsuks siinkohal üles teid härjal sarvist haarama. mina ka teen omalt poolt kõik selleks, et teadlikkust tõsta ning kohustusi võtta omal pool. on oht, et me ei tule oma ülesannetega toime ning temperatuur tõuseb, tõuseb nii palju, et äh, meil ei ole võimalik seda protsessi enam peatada ning äh, tulemuseks on suur hävitustöö. see toob kaasa ebavõrdsust, vaesust, rändevooge. paljud arvavad, et äh, selline protsess ei leia aset üle, üleöö vähemalt seal, kus mina pärit olen, arvatakse nii, et COP kahekümne kolmel äh, äh, liitun teiste riikide, teiste äh, provintsidega, Quebec, Ontario, Euroopa riigid, Lõuna-Ameerika esindajad ja nii edasi ja nii edasi, igalt poolt üritame läheneda altpoolt ülespoole ning saada hoogu sisse kliimategevustele, et see väljakutse seljatada ja sellepärast mul on hea meel olla täna siin, kuulata ära, mis on teie mõtted, minu mõte on äh, selge, minu sõnum on selge, oht on tõsine, see muudab kogu meie tsivilisatsiooni ning äh, see ei ole aastakümnete taga, vaid äh, lähemal, kui me oskame seda arvata ja kui me ei asu tegudele nüüd ja kohe, ja ei tee seda ulatuslikult, siis äh, ei suut-, tuleme ülesandega toime, me peame tegema, tegutsema kiiresti, ulatuslikult äh, ning südamega. nüüd oleme valmis, olen valmis vastama küsimustele ja analüüsima, kas me näeme asju ühtemoodi või erinevalt, aitäh teile! suur tänu, härra Brown, et pidasite kinni kõneajast, olete suurepärane. olen väga rahul selle kohtumise juhatajana. Euroopa Rahvapartei nimel räägib äh, Euroopa Parlamendi esimene asepresident äh, Merit McGuinness. suur tänu, härra president, ma loodan, et äh, olete ka minuga rahul, kui ma pean kõneajast kinni. suur tänu teile, härra kuberner, teie väga selge sõnavõtu eest mind huvitab äh, see teie tähelepanek, et Pariisi kokkuleppe osas on võtnud Ameerika Ühendriigid endale väikse puhkepausi. Äh, võib-olla siis räägiksite natuke sellest, mida kavatsevad Ameerika Ühendriigid teha oma kohustuste osas äh, kliimategevusega seoses? rääkisite sellest, mida peavad tegema riigid, osariigid, indiviidid ja ka teie lõppsõnum oli sünge, et me ei ole oma ülesande kõrgusel olnud praegu ning peame käised üles käärima ja rohkem ära tegema. mind huvitas ka see, mida ütlesite Vatikanis, võib-olla räägiksite natukene täpsemalt ka sellest kolleegide huvides tsiteeriksin teid, te rääkisite keskkonnasümpoosiumil ning ütlesite, et kliimamuutusega toimetulek ei eelda mitte ainult teaduslikku äh, pühendumust, vaid ka usulist pühendumust. Te ütlesite, et probleemiks oleme meie äh, ning äh, kogu meie eluviis, meie mugavus, meie ahnus, meie enesega rahulolu ja inertsus on need, mis hoiavad meid vajalikest tegevustest eemal ma arvan, et paljud meist on sellise analüüsiga nõus ning vaatame peeglis endale otsa, kui me selliseid märkusi poetame. kuidas siis veenda inimesi, kes tõesti mõistavad, et kliimaolukord on murettekitav, kuidas siis veenda inimesi, et nad äh, asuksid muutuste teele, selliste muutuste tööle, mis äh, mõjutavad nende igapäevast elu ja olemist. ja kas me saaksime veenda inimesi liikuma suunas, kuhu me äh, loodetavasti liigume pigem varem kui hiljem Euroopa Parlamendis võetakse kliimategevust väga tõsiselt, aga kui me võtame erinevad sektorid, põllumajandussektor näiteks, siis äh, tuntakse muret sellepärast, arvatakse, et põllumajanduselt nõutakse võib-olla rohkem kui teistelt sektoritelt ning kariloomade kasvatamisega seoses tegelikult on väga raske astud, võtta meetmeid, mis mõjutaksid asju positiivses suunas, samuti transport on valdkond, kus tuleb tõhusamalt tegutseda. aga mõnikord, kui me astume ühe sammukese edasi, siis palutakse meil mõnede jõudude poolt astuda pool sammu taga, tagasi. Te kutsusite meid üles liikuma õiges suunas, püsima rööbastel ja kui te rääkisite Vatikanis inimeste ahnusest, enesega rahulolust ning inertsusest kui teguritest, mis aitavad kliimamuutusele kaasa, siis kuidas, kuidas kavatsete veenda inimesi muutma äh, arenenud maailma äh, inimeste tavasid äh, suurema heaolu, suurema üldsuse äh, huvides? ehk on teil äh, soovitusi selle kohta, kuidas veenda teisi tegutsema äh, nii, et see oleks meile kõigile hea. ja Ameerika Ühendriikide juurde tagasi äh, äh, tulles väga palju öeldakse meile seda, et miks meie siin peaksime tegutsema, kui teised ei tegutse. mulle meeldib see altpoolt üles lähenemine rohujuure tasandilt kõrgemale sellisel juhul on osalustunne suurem. võib-olla räägiksite sellest ja, ja kuidas see, see mõtteviis Ameerika Ühendriikides areneb? Te rääkisite väga selgelt sellest, Te ütlesite, et väga raske on teha natukene, kui olete äh, suuremad heitmete tootjad, aga kuidas veenda äh, suuremaid samme astuma, et need, kes ei ole veel nii arenenud, kes on kõige suuremas äh, vajaduses, ei tunneks, et neid jäetakse kõrvale ja nad jäävad kahe silma vahele. proua Van Bremt sotsiaaldemokraatide perest. Ähm. aitäh president, tere tulemast, kuberner Brown, sellele kohtumisele. on väga tähtis seda kohtumist pidada ja arvamusi vahetada. kõigepealt tahaksin Benjamin Barberit tsiteerida, tegemist on tuntud teadlasega, kes on ka minu suureks sõbraks, ta on väga palju raamatuid kirjutanud. üks raamat, mille ta kirjutas, räägib sellest, et mis saaks siis, kui linnapead juhiksid maailma. Te ei ole mitte ainult äh, California kuberner, te olete siin ka rekordeid püsti pannud äh, oma ametipostil äh,, aga te olete ka Aucklandi linnapea ja see raamat, millest ma rääkisin, seal räägitakse sellest, et kui linnapead juhiksid maailma, siis maailm oleks palju parem. kohalikud poliitikud on inimestele lähemal, nad näevad, mis toimub, nad näevad, kes kannatab. ja samal ajal vaatate te kogu maailma, mitte ainult Euroopat ja USA-d, vaid ka ülejäänud maailma osasid. linnapead ja kohalikud äh, poliitikud äh, on tõesti pühendunud kliimamuutuste vastasele võitlusele. linnad, piirkonnad, riigid on meile väga tähtsaks liitlaseks ka selles koalitsioonis, mida teie toetate. California on tõesti väga palju juba ära teinud kliimamuutuste vastases võitluses, see on ka vajalik sest äh, te ei ole mitte ainult väga tähtis osa USA-st, vaid te olete ka suuruselt kuues majanduspiirkond. täna komisjon tegi ettepaneku CO2 heitmete kohta autodele ja seal on antud siis ka mandaat äh, nullheitmetega autode kasutuselevõtuks. sellest ma ei taha praegu rääkida, aga ma tahaksin toonitada, et äh, see kõik viidi sisse juba sellepärast, et üheksakümnendatel teie Californias viisite selle sisse, te peale selle öö, ähm, olete ka sisse viinud programmi, millega üks koma viis miljonit elektriajamiga autot kasutusele võtta Californias. nii et äh, te näitate, et USA on suunanäitajaks ka Euroopa jaoks. teine tähtis osa kliimamuutuste vastases võitluses, sotsiaalne mõõde ja võib-olla ei peaks siin isegi mitte ütlema sotsiaalne mõõde, sellepärast et kliimamuutus on erinevate mõõtmete kohal. me räägime siin ümberjagamisest ja kui me seda ei tee, siis ebavõrdsus suureneb, toob endaga kaasa ebakindlust ja konflikte selleks, et kõik oleksid kaasatud, tuleb meil välja äh, töötada õiglane üleminek äh, süsinikuvabale majandusele. see ei ole lihtne, mitte sellepärast, et me ei tea, millised eesmärgid on tähtsad ja kuidas neid saavutada, vaid sellepärast, et väga paljud kardavad võimu ja privileegide kaotust. ja paljud äh, meie valijad muretsevad ka äh, planeedil toimuvate muudatuste, nende igapäevaelu muudatuste pärast. selleks, et see üleminek teha ja uuele majandusele üle minna, tuleb meil kaasata kõik, mitte ainult mõned. ja selline üleminek peaks olema selline kaasav ja kaitstud üleminek, kus inimesed näevad, et neile on tagatud äh, ka korralikud töötingimused ja korralik töökoht lootust on. president Trump nimelt kuulutas, et Pariisi kokkulepetest taganetakse ja meie siin parlamendis, vähemalt osad meist kartsid, et meie eesmärke lahjendatakse, aga otse vastupidi. paljud juhid ja maailma parlamendid hakkasid pigem rohkem kokku hoidma selle avalduse pärast ja tahaksin toonitada veel kord, et äh, isegi kui Washingtonis valitsus ütleb üht, väga paljud linnad äh, ja USA osariigid võtavad kliimamuutuste probleemi väga tõsiselt ja just sellepärast äh, härra kuberner, mitte Washington ei räägi Euroopa Liiduga täna sellest, kuidas süsiniketurgusid vähendada, vaid teie siin mul on ka mõned küsimused, üks on üldisem, aga te mainisite seda ka juba kuidas meie Euroopa Liidu vaatevinklist saaksime teid aidata äh, seda uut koalitsiooni moodustada ja teiseks äh, te rääkisite, et linnad kannavad neid lubadusi, aga mis on saanud finantslubadustest, mis tulid Washingtonist, aitäh! Is... aitäh, järgmisena proua Stevens ECR fraktsiooni nimel Thank you, Mr President. aitäh, härra president, kuberner, aitäh, et tulite täna siia mina olen alati uskunud, et Euroopa suhted USA-ga on väga tähtsad selleks, et leida lahendusi nendele ühistele probleemidele, mille ees me seisame, jääb Ameerika alati mulle teiseks koduks. ma üli, käisin ülikoolis Californias, Berkeley ülikoolis, õppisin seal õigusteadust ja olen osalenud ka vahetusprogrammides. õppisin seal innovatsiooni tähtsust, optimismi tähtsust tuleviku jaoks. Te olete täna siin andmaks selgeid signaale, et Euroopa ja USA tahavad teha koostööd kõige tähtsamates küsimustes mitte kunagi pole probleemid olnud nii suured või nii sarnased, meil on vaja piirideülest koostööd, millega tagatakse meie kodanike julgeolek nii kodus kui ka välismaal, meil tuleb leida lahendus energiakriisile, meil tuleb äh, tugevdada kaubandussuhteid ja majandust äh, üleilmastuvas maailmas, kus on meil üha rohkem inimesi ja kus on toimumas tehnoloogiline revolutsioon muidugi tuleb meil kaitsta ka keskkonda see on üks kõige tähtsamaid ja pakilisemaid probleeme. tegemist ei ole küsimusega, mida me saame lihtsalt äh, edasi lükkada selleks, et toetada majandust. me peame pihta hakkama kohe selleks, et kaitsta tulevasi põlvkondi. me ei äh, saa öö, ähm, selle tähtsust alahinnata ning just sellepärast tuleb meilgi Pariisi kokkulepet hakata võimalikult kiiresti täitma ja öö, me peame mõtlema mitte ainult töökohtade ja sissetuleku peale, vaid meil on vaja majandust, mis investeeriks ka puhtamasse, ajakohasemasse tehnoloogiasse selleks, et tagada parem tulevik. kui me ei suuda ettevõtteid ja tarbijaid äh, selle kursi õigluses, äh, õiguses äh, veenda, siis me kukume läbi praegusel hetkel tuleb meil idealism ühendada pragmaatilisusega. siin Hiina vähemalt terase ja ehitusmaterjalide turul ei täida standardeid ja äh, Te olete siin vastu võtnud seaduseid äh, kaitsmaks enda turgusid, see näitab, et te olete selle küsimuse tähtsusest aru saanud ja teid, te olete inspireerinud ka oma naabreid. me kõik teame seda Euroopa Liidus ja kui me istume laua taha selleks, et probleeme lahendada, tuleb meil teha ka kompromisse. vahel tunduvad edusammud olevat väiksed, aga see ei tähenda seda, et meie visioon ei peaks olema selge. selge siis see, kuhu me tahame jõuda, meil tuleb teha koostööd ettevõtete ka ja kõikide osapooltega selleks, et minna üle puhtamale energiale ja teha seda jätkusuutlikult sellepärast on mul väga hea meel, et te olete täna siin Brüsselis ja räägite meile sellest, mida te teete Californias. eriti, mis puudutab finantsstiimuleid puhtamate äh, sõidukite kasutuselevõtul. Need on arutelud, mida ei tuleks pidada mitte ainult riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil, vaid ka üleilmsel tasandil ning WTO raames. Roomat ei ehitatud ühe päevaga aga samal ajal aeg möödub kiiresti. Te käisite Peking, Pekingis ja mitte miski ei ole ka tähtsam ja raskem. me peame selgeks tegema, et äh, heitmete vähendamine on tähtis nii majandusele kui ka tarbijatele ning muidugi tuleb meil minna kaugemale keskkonnal. Euroopa Liidul ja USA-l on väga palju väärtuseid äh, ja huvisid, mis on ühised. Euroopa Liit ja äh, California saavad üheskoos parema tuleviku üles ehitada. meie majandus, äh, kaubandussuhted on üleilmastunud maailmas väga tihedalt seotud ja aitäh, et olete täna tulnud siia, ulatanud Euroopa Liidule, Euroopa Parlamendile sõbrakäe ja ma loodan, et see jätkub tulevikus. ja nüüd proua Berder liberaalide fraktsiooni nimel. tänan, härra president. tänan, kuberner, tulemast. me oleme palju kuulnud äh, avalikkuse protestist selles osas, et Ameerika Ühendriigid lahkuvad äh, Pariisi kliimakokkuleppest ja õigusega, kuid samamoodi väljendatakse protesti meie looduskeskkonna reostamise üle. biosfäär on väga oluline inimeste elu tagamiseks ahnus, illegaalne loomariigi, taimeriigi ekspluateerimine ning sellega kaasnevad kliimamuutused on väga murettekitavad. me näeme, et äh, elu tagavad ohus on, tagavad jõud on väga ohus. Ameerika programmid on ülemaailmselt olnud väga olulised olnud kohalikele kogukondadele kõige haavatavamates piirkondades nagu näiteks äh, elevantide ja nende elupaikade kaitse, ähm, röövpüügivastased, äh, algatused, kuid samas on, kahanevad, kahaneb rahanemine kolmkümmend kaks protsenti Ameerika Ühendriikide programmidele, ohustatud liikidele äh, kaitse kahaneb seitseteist protsenti ja üks miljardit eurot võetakse ära elevantide kaitselt. Need kärped leiavad aset kõige halvemal ajal, eriti Aafrika elevantide osas. Neid äh, hetkel mõrvatakse kolmkümmend tuhat aastas, üks iga viieteistkümne minuti pärast, selleks et saada elevandiluud. see näitab, kuidas rahastamine tegelikult aitab äh, meid paljugi. California kubernerina, kuidas kavatsete edendada looduskeskkonna kaitset koos teie kampaaniatega, mille eesmärgiks on võidelda kliimamuutustega? kas on teadlikkuses, teadlik, avalikkuse ja seadusloojate teadmiste vahel lõhe? inimesed armastavad loodust. et see on alati oluline valimistel ja aga mitte õigusaktides ja eelarves, miks, miks see nii on, härra kuverner? nüüd äh, GUE nimel saab sõna Anja Asekamp. Thank you, president. suur tänu, president, suur tänu, kuberner. Raun, on tõeline privileeg kuulda teid kõnelemas, kuidas te annate inspiratsiooni inimestele kõikjal maailmas, kuidas te lihtsustate alt üles algatusi ja käitumismustrite muutumist. kliimamuutused, globaalne soojenemine on ohuks miljarditele inimestele ja loomadele Pariisi kokkuleppega maailm üritab kliima soojenemist hoida alla kahe kraadi künnist, aga me teame, et me ei tee piisavalt selleks, et seda eesmärki saavutada. ma ei hakka rääkima autodest, kedagi ei üllata, see ei tule teile ka üllatusena, et ma räägin erineval teemal, selleks on tööstuslik põllumajandus kasvuhoonegaaside heited tööstuslikust põllumajandusest on suuremad kui transpordiheited ja seepärast on tegemist ühe peamise kliimamuutuste põhjusega. ja olukord halveneb, kui me praegu ei tegutse. viisteist aastat tagasi kariloomade arv maailmas oli viisteist miljardit, täna on see arv kasvanud kahekümne nelja miljardini, see on kolm korda rohkem kariloomi kui inimesi. kõigi nende loomade toitmiseks kohutavad hulgad sööta ja põllumaad on vajalikud. üks näide, kui me ei raiska toitu loomasöödaks praeguse öö, äh, olukorra juures suudaksime toita üksteist äh, miljardit inimest, miljonit inimest. kui Indias hakatakse sööma sama palju liha ja piimatooteid nagu meie Hollandis, siis meie elustiili juures neljal, neljal päeval nädalas, siis see lisab kaheksasada nelikümmend megatonni ülemaailmsete heitmete kogusele. meil on vaja rohkem tehnilist leevendamist. me peame lihtsalt sööma vähem liha ja piimatooteid. ja veel üks näide. kui igaüks Ameerika Ühendriikides loobuks liha söömisest kolmel päeval nädalas, päästaksime sama hulga kasvuhoonegaaside heiteid kui kogu nafta tööstusest Mehhiko lahes, mis on seitseteist äh, protsenti Ameerika Ühendriikide toodangust ja kui Ameerika Ühendriikides igaüks loobuks lihasöömisest kuuel päeval nädalas, siis hoiaksime kokku terve aastase kasvu hoonegaaside heitme hulga California osariigist see on teie jaoks uus ja seepärast ma tõin kaasa kaks raamatut Meet the Tools ja Meet the Future, mis olgu siis teile inspiratsiooniks COP kahekümne kolme kõnelustel. ja küsimus, mida teete teie selleks, et kiirendada liikumist äh, rohkem planeeritud toitumise suunas? nüüd roheliste nimel saab sõna härra Šado. härra kuberner, tere tulemast Brüsselisse, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Te olete erilises olukorras. California majandus on suurem kui mitmed Euroopa majandused, aga te ei istu läbirääkimiste laua taga. ja see viib mind kahe tõdemuseni COP kahekümne kolme kontekstis. Kak-, nendeks on kaks ohtu meil on Pariisi kokkulepe, kuid see tähendab kahte asja. see on väga ambitsioonikas eesmärk, ühe koma viie kuni kahe kraadi äh, soojenemine maksimaalselt, see sajandi lõpuks väga hea, sest äh, me tugineme teadusandmetel, aga Pariisi kokkulepe nagu Euroopa meelde tuletas hiljuti, tähendab liik-, tähendab ka riikide kohustusi, mis on väga kaugel sellest eesmärgist ja üks äh, suurematest väljakutsetest minu arvates on kliimadiplomaatialt, kus peetakse ähm, võimsaid kõnesid kliimategevuseni ja tugevdada loomulikult äh, kohustusi, mille on võtnud riigid, äh, konven-, ÜRO konventsiooni osapooled. nii et minu esimene küsimus on, kuidas tagada et äh, riigid, kes kaua üheksakümnendatel aastatel näiteks ootasid, äh, kes olid esirinnas, kuidas, kuidas äh, ühiskonnad, kes on riikidest eespool, kuidas nendele järele jõuda? ja COP kakskümmend kolm, te ka mingil määral kehastate seda, COP kakskümmend kolm ja ÜRO konverentsid on muutumas suurteks messideks, kus esinevad ettevõtted, kes on edukad, kus äh, esinevad kodanikud, kes tegutsevad, äh, kogukonnad, kes tegutsevad, äh, linnapead, provintsid, kes tegutsevad, aga riigid poevad peitu kõigi nende riigiväliste tegijate selja taha selleks, et mitte midagi ise teha. ja võib olla ka oht öelda nii palju, et just äh, linnad, äh, maakonnad, ettevõtted tegutsevad piisavalt ja siis ei ole, ei olegi piisavalt survet enam riikidele ja me teame, et kui me tahame jääda allapoole kahe kraadi piiri, siis peavad tegutsema ka riigid ja palju rohkem. nii et ma tahaksin kuulda teie arvamust äh, selle kohta et võib-olla mõnikord te lihtsalt asendate riikide tegevuse äh, ja, ja ja siis ei jätku enam piisavalt survet riikidele. ja minu kolmas märkus on Ameerika, Euroopa ja Ameerika suhted. Keston Ikseli torujuhe kaotati ära, sellepärast et legitiimselt äh, oli tegemist kliimale ohtliku projektiga. kas teie arvate, et näiteks Euroopa-poolne tegevus ja peatada näiteks igasugune imp-, import äh, õliliivade import näiteks või kildagaasi import Ameerika, Põhja-Ameerikast, kas te arvate, et see oleks hea sõnum, mille saadaks Euroopa Liit selleks, et äh, vältida seda, et selline tegevus liigselt areneks Ameerika Ühendriikideks ja selleks, et Euroopa äh, ise ei edendaks kildagaasi omaenda territooriumil. ja viimane küsimus California rohkem kui Euroopa üritab majandusmudelit välja kujundada, mis tugineb taastuvenergial ja digimajandusel. see majandus võiks olla kliimamajandus, kus uued tehnoloogiad on liitlaseks puhtale energiale või tarbimise vähendamisele kas leiate, et California mudel on eksporditav Ameerika Ühendriikides, kõigepealt teistesse osariikidesse ja siis Euroopasse, suur tänu. ja nüüd siis ähm, Vabaduse ning demokraatia Euroopa nimel. palun kuivõrd härra Raymond Finch ei saanud täna siia tulla, paluti mul tema kõne ette lugeda. lugupeetud kuberner Brown, kõigepealt tervitan teid siin Brüsselis, tervitan teid siin Euroopa Parlamendis. paar päeva tagasi Roomas kutsusite te üles maailma tasandil pingutama selleks, et kliimamuutust muuta ja rõhutasite, et Trumpi tegur on nii-öelda äh, tähtsusetu. ma arvan, et paljud ei ole teie avaldusega nõus. Trumpi arvates on Ameerika huvid äh, esimesel kohal ja paljud arvasid, et Pariisi kokkulepe näitas äh, Ameerika liidri äh, kavatsusi ja meie leiame, et praegust, äh, praeguse äh, energiapoliitika põhjustajad on, on roheliste lobistid, Euroopa Liidu poliitika tahab investeeringuid, suuri investeeringuid tegevustesse, mis tegelikult kliimat ei muuduta, ei, ei muuda, me taha-, tõenäoliselt heitmed kasvavad aastakümnete võrra ja äh, selline tegevusetus kahjustab meie majandust. kesk, madalamad keskkonnastandardid äh, on tulemuseks ning äh, heitmete suurenemine, oleme tõsi, tõesti kahjustanud oma majandust ja oma konkurentsivõimet, lootes, et me suudame hüpoteetilise probleemi lahendada, lahendada, mis aastakümnete pärast tekib. kliimamuutuse küsimus on üle hinnatud küsimus, kõigepealt väike äh, temperatuuri tõus saja aasta jooksul äh, on täiesti loomulik äh, osa tsüklilistest muutustest, mis on kestnud kümme tuhat aastat. on erinevaid ajastuid, kus on olnud soojaperioodid juba varemgi aastatuhandete jooksul, nüüd paistab olevat siis jälle selline aeg saabumas ja ei ole mitte mingisuguseid muid põhjendusi kui antropogeneetiline see selgitus. külmad perioodid, kuumad perioodid nagu väike jääaeg ja äh, mitmed äh, uuringud on näidanud, et näiteks karude arv kasvab, on mitte mingisugused äh, läbivaid trende ei ole, ka näiteks äh, merepind on tõusnud juba kümme tuhat aastat ja praegusel hetkel ei ole mureks põhjust. ja tegelikult on jabur väita, et mingisugused saared kuskil huppuksid. üheksakümmend seitse protsenti teadlasi on sellise lähenemisviisiga nõus ja ähm, mitte ükski tõsine poliitik ei tohiks äh, selliseid tsitaate esitada äh, kliimateadlaste vahelised arutelud ja temperatuuride küsimuses IPCC ei ole sõltumatu teadlaste kogu, tegemist on nendega, kes peaksid kliimahüsteeriat suurendama ja on üks osa roheliste kampaaniast, vähemalt sellega seotud, erinevad tsement, äh, petrokemikaalid, ja väetisetootjad peavad oma vabrikud kinni pidama, ma tahaksin, et me saaksime oma saatuse enda kätesse haarata ning omaenda energiapoliitika üles ehitada, et meil oleks odavam, usaldusväärsem energiapoliitika, teil on selleks võimalus Ameerika Ühendriikides ja teie peaksite olema selle eest tänulikud, aitäh! ja härra Wolf fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete hulgast, suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud tere, kuberner Raun, esimene võimalus on mul demokraatliku kuberneriga mõtteid vahetada ja äh, Mike Lee äh,, Ted Cruz äh,, Tim Scott äh,, Ron Paul ja Scott Walker äh, nende seisukohad on erinevad Ameerika Ühendriikide kliimapoliitika osas, aga sellegipoolest teid on tervitatud siin kahel käel Euroopa Liidus, sellepärast et nähakse, et tegemist on samameelse inimesega, inimesega, kes on veetnud oma kogu elu poliitikas ja te toetate riiklikku sekkumist, ulatuslikku sekkumist, maksumaksjate raha ulatuslikku kasutamist Californias ja loomulikult kliimamuutuse poliitikat, mis ähm, võtab arvesse Californiat ja kolmkümmend seitse protsenti teie äh, valijatest toetasid Hillary Clintonit, mis tähendab seda, et teie osariik on ülejäänud Ameerika Ühendriikidest erinev võib-olla te siis äh, võib-olla kaaluksite isegi Euroopa Liiduga liikumist, äh, pidades silmas teie meelsust ja seisukohti. aga teie liidrina, äh, kes olete rahvusriiki vastu, Californias on hoopis teistsugused valijad kui Ameerika Ühendriikide valijad, siis vaadake, mis juhtub ühe teise riigiga siin praegu, mis on samamoodi käitunud nagu teie osariik Katalooniaga aga tagasi teie California poliitika vastu, ütlesite, et te peaksite võitma inimeste südamed äh, ning neid veenma. Äh, kas tõesti inimeste südameid ja mõtteid saate te võitja siis, kui te ütlete, et äh, nad lihtsalt lasevad asjadel minna, kui nad teie maksupoliitikale vastu olete, see ei ole eriti lahke öelda, kui nad, et, et nemad oleks nagu muidusööjad. Teie maksu maksustamise ning kasutamise poliitika on üks osa teie kliimamuutuste vastasest võitlusest. Elon Musk Tesla ettevõte on saanud neli koma üheksa miljardit dollarit maksumaksja toetusi, ja samas teised ettevõtted ei saa seda ja nende tehnoloogilised lahendused võib-olla oleksid paremad. Teie osariigis, kus te olete öelnud, et olete teinud poliitilisi ettepanekuid, on äh, iga neljas kümnest inimesest vaene, see on siis äh, seitse koma üheksa miljonit inimest, neliteist äh, protsenti California elanikest teie enda statistika järgi ei oma äh, piisavalt ressursse, et põhivajadustega toime tulla. ja sellegipoolest endiselt, endiselt te panustate kliimapoliitikasse oma osariigis ja sellistesse meetmetesse, mis vaesust suurendavad, OECD ja ÜRO andmetel võib öelda, et kliimamuutuste poliitika on poliitika, mis vaeseid kõige raskemalt tabab. kas see on õige, kui te ütlete, et äh, vaeste inimeste äh, süsiniku jalajälg on kakskümmend kaks koma kolm äh, tonni ja rikaste oma üle viiekümne seitsme tonni ja teie Californias, nagu ka Euroopas ka plaanitakse, viite sisse süsinikuheitmete poliitikat, mis äh, kõige valusamalt tabavad, tabab äh, vaeseid. ja kas te siis ei saa aru, et see poliitiline tegevus, mida teie rakendate, ulatab abikäe rikastele ning paneb vaesed kannatama? Honorable Liise härra Liise, palun järgmisena. aitäh, president äh, Antonio Tajani, aitäh, kuberner ma arvan, et mul on siin tõesti väga suur au rääkida kõige suurema parlamendifraktsiooni ees pärast äh, kahte kolleegi ja üks kolleeg eelmisel kohtumisel ütles, et paljud äh, Euroopa Liidus nõustuvad president Trumpiga meid on viissada miljonit ja võib-olla kui kümme protsenti poliitikutest, kes esindavad viitesadat miljonit inimest, siis võib tõesti öelda, et seda on palju. aga ilmselgelt siin parlamendis on see vähemus ja see on ka vähemus siis Euroopa Liidust meie fraktsiooni esimees, kõige suurema paremtsentristliku fraktsiooni esimees Manfred Weber ütles, kui me Pariisi lepingu ratifitseerisime, et kliimamuutuste vastane võitlus on arvatavasti meie põlvkonna poliitikute kõige tähtsam ülesanne see on ka Euroopa Parlamendi enamuse arvamus ja kui president Trump otsustas loobuda Pariisi kokkuleppest, siis Manfred Weber, kõige suurema fraktsiooni esimees, ütles oma avalduses, et nüüd peab Euroopa ohjad enda kätte haarama ja hoolitsema Pariisi kokkuleppe rakendamise eest, sellepärast et see on õige ja see tagab nii meie keskkonna kui ka tööstusettevõtete tuleviku ja ta tõi välja ka sellised ettevõtted ja osariigid äh, USA-s nagu California, äh, mis jagavad seda pühendumust, nii et te võite minna koju ja öelda, et äh, vähemalt üheksakümmend protsenti Euroopa rahvastikust ja kodanikest toetab teie visiooni ning samamoodi ka esindajate siis Euroopa Parlamendis me teeme ka konkreetseid samme kliimakokkuleppe täitmiseks. kell kuus täna algavad kolmepoolsed läbirääkimised ehk siis viimased läbirääkimised institutsioonide vahel äh, heitmetega kauplemise süsteemi üle me võtame vastu nüüd meetmeid selleks, et seda süsteemi tugevdada ja toetada investeeringuid madala süsinikusisaldusega tehnoloogiatesse ja eelmisel kohtumisel keskkonnakomisjoniga kuulsime ka hääli selle kohta, et mis on vastu võetud autode kohta. Te võite olla kindlad, eh, te võite olla kindel, et meie ettepanekud on tõesti väga kaugeleulatuvad ja ma leian, et komisjoni ettepanek on hea läbirääkimiste alus ning koostöö alus tahaksin toonitada ja teie tähelepanu juhtida ka ühele küsimusele, härra kuberner, mida mainis üks eelkõnelejatest, lennutransport. lennutööstuse heitmete osakaal on praegu küll väike, aga kui me midagi ette ei võta, siis ta sööb ära need edusammud, mis me oleme teinud teistes tööstusvaldkondades. meil tuleb siin rohkem koostööd teha ja kui Hillary Clinton, kui tema oli riigisekretär, siis ta ütles, et äh, et nad ei toeta väga Euroopa meetmeid, ma olin selles pettunud, on täiesti selge, et me peame rahvusvahelisel tasandil rohkem ära teha, ma tahaksin teie tähelepanu sellele juhtida. see tundub olevat väike küsimus, aga heitmed suurenevad, iga kümne aasta tagant lennutranspordi heitmed kahekordistavad, nii et sellepärast tuleb ka selle küsimusega tegeleda. aitäh, järgmisena kolleeg Talli, palun. aitäh, president, suur tänu, kuberner Brown ma ei esita teile küsimusi, sellepärast et mul oli juba võimalus teile küsimusi esitada enne meie eelmisel kohtumisel. ja ma tean, et te saate palju küsimusi ja siis võib-olla teil ei ole lihtne vastata. tahan lihtsalt äh, teile rääkida kahekümne kolmandast kliimakonverentsist äh, ja millist rolli mängivad linnad, piirkonnad äh, ning ka ettevõtted, erinevad tööstusvaldkonnad ja ülejäänud osapooled. COP kakskümmend kolm kliimakonverents on suurepärane võimalus, kui me tõesti soovime kliimamuutuste vastases võitluses koostööd teha. liikmesriikide panused ja ettepanekud tuleb nüüd rakendada ja liikmesriigid peavad tõesti näitama edusamme. see, mis on nüüd paberile pandud, tuleb ka tegelikult ellu viia Ehm, selleks, et olukorda muuta nii riikides, piirkondades kui ka linnades. selleks, et see juhtuks, peavad riigid siseriiklikult meetmeid vastu võtma ja näitama, kuidas neil on niimoodi võimalik siseriiklikult kasvuhoonegaase vähendada, aga te teate paremini kui mina, et äh, USA kõrval on meil veel ka teisi osapooli, mis ei soovi suuremalt äh, koormust endale võtta siin tulevadki mängu linnad, piirkonnad, erasektor ja teised selleks, et nad oleksid meie partneriks nii dialoogis kui ka rakenduses. ja COP kakskümmend kolm on teiski võimalus, kus me saaksime paika panna põhilised põhimõtted, mis oleksid siis siduvad kõikidele osapooltele, kaasa arvatud piirkondadele ja linnadele. aga küsimus on selles, kas COP kakskümmend kolm saab Äh, vastu võtta siis meetmeid nii, et need nimetatud osapooled oleksid siis os-, ametlik osa kliimamuutuste vastasest võitlusest. meil tuleb tõesti omavahel jagada parimaid kogemusi ja teha edusamme tagamaks stabiilsemat majanduskeskkonda. Need on küsimused, millega meil tuleb tegeleda ja kus meil tuleb rohkem ära teha. kliimamuutuste vastane võitlus ei puuduta mitte ainult keskkonda Äh, tõhus, äh, tõhusalt toimivad kasumit tootvad ettevõtted äh, käivad sellega käsikäes. selleks on meil vaja aga ka poliitilist tahet ja pikaajalist visiooni. meil on vaja paika panna eesmärgid, mis oleksid kooskõlas Pariisi kokkuleppega, meil on vaja stabiilseid poliitikaid, mis oleksid kooskõlas nende eesmärkidega. meil tuleb leida äh, majanduse ja sotsiaalmõõtme arendamiseks võimalusi, seda ei pea tegema mitte ainult valitsused, vaid ka linnad, piirkonnad, ettevõtjad, investeerijad, erinevad osapooled, nad peavad tulema kokku ja nägema COP kakskümmend kolm konverentsi kui õiget ajahetke erinevate meetmete rakendamiseks. aitäh, järgmisena kolleeg Bilbao Barandika, palun. aitäh tere pärastlõunat, aitäh, härra kuberner, selle eest, et te täna siia meie ette tulite. kuulasin teid ja teie kõne oli nagu värske õhupuhang pärast seda, mida me oleme kuulnud president Trumpilt kliimamuutuste kohta. Te rääkisite piirkondadest ja linnadest mina olen Bask ja kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast Baski valitsus äh, ähm, ratifitseeris Pariisi kokkuleppe ja just sellepärast oleme tõesti väga õhinal nüüd seda hakanud ka rakendama. meil on konkreetsed programmid kliimamuutuste vastaseks võitluseks ja me soovime välja töötada jätkusuutliku mudeli selles võitluses. ja ka siinsed institutsioonid on juba aastaid äh, üritanud välja töötada kliimamuutuste äh, kliimamuutuste vastase võitluse programme väga tähtis on tagada majanduse tulevik äh,, luua kestlikke töökohti, meil tuleb äh, hakata äh, toorainet mitu korda kasutama selleks, et tagada meile tulevikku. ma ei hakka siin äh, kordama kõiki neid asju ja fakte, mida siin on juba öeldud. aga üks asi siiski, millest me oleme väga palju rääkinud, frakkimine äh, oleme rääkinud äh, sellest nii siin Euroopa Parlamendis kui ka erinevates äh, riikides ja piirkondades. mida te arvate frakkimisest? ja juba pikemat aega oleme nüüd äh, töötanud ka kaubanduslepingu nimel USA-ga. kas te tõesti kas te arvate, et kaubanduslepinguga on meil võimalik toetada edusamme muutuste vastases võitluses? meie fraktsioon kaitses kaubanduslepingut, aga poliitiliste arengute pärast ei õnnestunud meil seda lepingut vastu võtta. sellegipoolest võiks olla huvitav üheskoos ohtude vastu võidelda. ja praegune kaubanduskokkulepe Äh, seda tuleb parandada. Teie nüüd rääkisite siin sellest, et te vaatate üle kokkulepet Jaapaniga, äh, samamoodi vaatate üle suhteid Indiaga. kas te arvate, et kliimamuutuste vastases võitluses võib äh, nende ülevaatamiste pärast tekkida viivitusi ka programmides. nüüd see, et äh, president Trump äh, võttis allkirja tagasi Pariisi kokkuleppelt, mida teie sellest arvate? kahjuks ma pean pool seitse lahkuma ja sellepärast äh, esi-, minu esindajad kuulavad ära teie vastused. järgmisena härra Eik, palun. aitäh, president. kuberner Brown Te tegite suurepärase Te olete teinud suurepärast tööd eh, heitmete vähendamise võitluses. minu argumendid on sarnased kolleeg Haasekampiga, aga sellegipoolest tahan nad veel kord välja tuua. tahaksin teada, kuidas teie hindate Pariisi kliimakokkuleppe kõige suuremat viga, nimelt et ei arvestatud äh, äh, põllumajandusloomade pidamisest tulevaid heitmeid, mis on kuusteist kuni kaheksateist protsenti kogu heitmestest, ehk neid on rohkem kui transpordiheitmeid. nüüd selleks, et äh, temperatuuri tõusu hoida allpool kahte kraadi, ei tähenda mitte ainult seda, et me kasvuhoonegaaside vastu, äh, CO kahe vastu võitleme, vaid et me võitleme ka CO, vabandust, äh, metaaniheitmete vastu see, millised on praegused arengud, arvatavasti sööme me kahe tuhande viiekümnendal aastal seitsekümmend kuus protsenti rohkem liha kui praegu. kui me oma toitumisharjumusi ei muuda, siis ei ole meil võimalik Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke täita. meil on suured veisekarjad ja äh, need veised vastutavad viiekümne protsendi metaani heitmete eest ja sellepärast ma tahaksin teada, kas te olete välja mõelnud ka meetmeid Californias selleks, et liha tootmise ja liha tarbimise halbasid mõjusid vähendada, nii nagu on seda teinud äh, Hiina Rahvavabariik. Pekingi, Peking kaheteist, kolmeteist aasta jooksul soovib äh, liha tarbimist kolmkümmend protsenti vähendada, võib-olla selle pärast, et äh, üha rohkem on seal nüüd söejaamasid Äh, kasutusele võetud. võiks ju mõelda, et järgmise kliimakokku konverentsi ajal San Franciscos teete ka teie väga suurte eesmärkidega ettepaneku, see oleks ju hea, arvestades, kuidas kliima soojenemine kogu inimkonda ohustab, kes eh, ei alusta võitlust, on võitluse juba kaotanud, nii et me peaksime nüüd mõtlema, et kas me soovime tsivilisatsiooni äh, päästa või me tahame siiski suurt burgerit oma laual, nii et ma tahaksin teada, mida teie sellest mõttest arvate. palun, peame ajapiirangutest kinni pidama sest meil on veel kaheksa kõnelejat. palun pidage ajapiirangust kinni, härra Pitšin. tänan, president, teen tõesti väga lühidalt. palju rääkisime heitmetest. Äh, aga mina tahaksin pigem rääkida toetustest äh, fossiilkütustele, sest see on see, mis eelneb äh, heitmetele. kolmsada miljardit aastat toet-, miljardit äh, toetust aastas, me räägime süsinikust vabastamisest, aga samas äh, väga vähesed võitlevad äh, subsiidiumi vastu, mida antakse fossiilkütustele. Ähm, kolm miljardit Itaalias, viis miljardit Saksamaal, me näeme, et California, kes on investeerinud taastuvenergiatesse, on üks rikkamaid maailma piirkondi, mina tulen Lõuna-Itaaliast mis on üks vaesematest maailma piirkondadest ja siin me, ja me kaevandame siin naftat. kas võiksid hakata meie liitlaseks selleks, et võidelda toetustega? kas nafta ei ole must kuld, ei, see on vaesus ja kõrb. kui me suurendame, kui me pikendame kõneaega, siis kuberner ei saa vastata, nii et palun äh, piirduge iseenesest äh, ja nüüd kolleeg Wittgenstein. president, kuberner äh, Braun. president kuberner, ma olen siin üks eksoot, sellepärast et ma ei ole keskkonnapoliitik, vaid olen oma fraktsiooni välispoliitika esindaja. kui ma mõned äh, kuud tagasi Washingtonis äh, küsisin, et mis saab siis, kui Trump kliimakokkuleppest loobub siis ütlesin ise, et ma ei tea, mis juhtub, aga ma tean, et emotsionaalne distants meie kodanike ja USA kodanike vahel suureneb veelgi. see ei tulene mitte kliimamuutustest, vaid ka muudest sündmustest, mis viimasel ajal on toimunud, viimasena näiteks see, mida on öeldud Iraani tuumalepingu kohta see distants äh, valmistab mulle muret. mina kasvasin üles viiekümnendatel aastatel Berliinis ja USA oli minu jaoks lapsepõlves väga tähtis ja ma ei uskunud, et see distants saab suureneda aga kuna nüüd on olud nii rasked, on mul väga hea meel, et meil on siin kuberner, kes võitleb kliimamuutuste vastu, kes äh, toetab homoabielusid äh, ja kes on nõudnud ka relvaseaduste ülevaatamist. meie jaoks te-, näitab see, et USA-d ei esinda mitte ainult president Trump, vaid on väga palju teisi poliitikaid, kes soovivad meiega tihedalt koostööd teha ja mul on väga hea meel, et te olete täna siin aitäh, järgmisena kolleeg Besserra, palun. Grazie, senor presidente ja eh, governor Brown. suur tänu, härra Coburn. kuberner, te olete siin preester, kes pakub palveid eh, inimtekkelise kliimamuutuse vastu, mida meie majandustele ka tegelikult vaja on äh, Siimon, kes äh, kõneleb templi ees. võib-olla peaksime mõtlema Hiobi pära-, Hiobile rohkem, selle asemel, et mõelda kliimamuutustele ja kui, kui te kuula-, kui te oma kliimamuutuste kultust ei, ei lõpeta, me kuhu jõuame? CO kahe tõus ja temperatuuri tõus on sageli ühendatud korrelatsioonis, seda ei ütle mina seda ütleb Greenpeace'i endine esimees Patrick Moore. ma olen kindel, et paljud inimesed arvavad, et asjad on otsustatud, kuid aastal kaks tuhat seitse isegi IPCC hoiatas, et me ei tohiks tunnistada, et tegemist on äh, ettenägemat-, ehtenähtava süsteemiga, seepärast äh, tulevikku vaadata lihtsalt ei ole võimalik. kas poleks pisut arrogantne teadlaste poolt ma arvan, et Marsi jää liigub edasi ja tagasi sama palju nagu maa peal. ei ole autosid Marsil. võib-olla saaks midagi päikesega ette võtta äh, muuhulgas. mitte ainult CO2-ga tegeleda Galileo Galilei äh, vastu oli enamus ja mina mõtlen, et kas nüüd tavainimesed jäävad oma töökohtadest ilma, sest me oleme tõestanud, et CO2 on probleem ja sellest on saanud äh, usk ja suurettevõtted teenivad selle pealt raha, suur tänu. ja nüüd härra Faria. suur tänu. Äh, härra president, härra kuberner, siinpool ma istun mul ei ole mitte nii palju küsimus või tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele asjaolule. rääkides Californiast, äh, kümnetest äh, hukkunutest, ohvritest, te mainisite föderaalset valitsust, kes seitse koma neli miljardit nüüd ülesehitustööle on suunanud aastal kaks tuhat seitseteist saab meil olema rekordiliselt kuum aasta Portugalis, oktoobrikuus oli kõige kuumem ka viimase kaheksakümne seitsme aasta jooksul ja kõige kuumem ja kõige kuivem viimase kahekümne aasta jooksul, traagilised tulekahjud ja samuti ka Californias äh, tuhanded hektarid hävisid kaitstud alad, metsad äh, lihtsalt tuhastusid. kaks koma viis protsenti Portugali kontinentaalsest territooriumist, üle saja hukkunu nelja kuu jooksul sai sadu haavatuid, tohutud kahjud, üle viiesaja ettevõtte, kahe, kaksteist miljardit eurot kahjusid, öeldakse. ainult kivid ei põlenud ära ja kõik see on seotud kliimamuutustega. on väga kahju, et Trump eirab tõsiasju. ÜRO kliimasekretäriaat ütles, et riskitermomeeter näitab tõusvat temperatuuri, inimesed kannatavad, võimaluste aken hakkab sulguma, tuleb minna kaugemale, kiiremini koos uute ambitsioonide, uute tegevustega. härra kuberner, te kordate pidevalt, et äh, kliimamuutused on ühine ülesanne. aga räägin Euroopa kodanikest, härra kuberner, mida saame teha selleks, et tõsta elatustaset, samas oleme suurimad reostajad me näeme, et kliimamuutused kiirenevad, näeme, millised on meie tulemused, aga samas me ei, ei tee koos jõupingutusi, vaatame Ameerika Ühendriikide suunas. see on oluline kõigi tuleviku jaoks. kahe, COP kakskümmend kolm on lootuse kiir, ärgem jätkem seda tähelepanuta. tänan teie panuse eest, härra kuberner. tuleb kõnelda tervele maailma, tuleb öelda, et mitte ainult Washington ei eksisteeri ja teie hea tahe. lõpetan, härra president, kohe, ütleb kõneleja. tuleb veenda Trumpi meelt muutma. enne kui Ameerika Ühendriigid lahkuvad Pariisi kokkuleppest, võib-olla Trump ei valita tagasi. Grazie, presidente, signor governatore. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud kuberner me seisame silmitsi kahe suure väljakutsega, ränne ning keskkond. ja ma arvan, et ähm, õigeks lahenduseks ei ole reaalsuse ees silmi sulgeda või müüre ehitama hakata, mõned soovivad, et me seda teeksime, need äh, erinevad väljakutsed on omavahel seotud, äh, sisseränne Euroopasse ja ka väljaränne Euroopast on äh, kliimamuutusega seoses alguse saanud ja me peame sellistes küsimustes tegutsema maailma tasandil ning sektorite vaheliselt, meil on vaja uusi poliitilisi teoreetilisi mudeleid, mis äh, seavad äh, küsimärgi alla piiramatu kasvuteooria ning aitavad meil tagada säästlikuma ressursside jagamise, ka õiglasema ressursside jagamise. kõik näevad, äh, kuidas kliimamuutus on meid mõjutanud, ehkki mõned sulgevad selle eest silmi. inimese vastutus selle eest on selge. aga Donald Trump sulgeb endiselt silmi COP kakskümmend kolm on võimalus, mida ei tohi lasta käest libiseda, te peate veenma teisi kubernere ning teisi äh, ning äh, nendega puhul, kes juba osalevad, näitama, et tõesti Ameerika Ühendriigid tahavad veel tegutseda. Euroopas räägime palju ringmajandusest. võib-olla siis ringmajanduse kaudu saab samuti äh, rohkem majandust tulevikule suunata suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volin-, lugupeetud kuberner Brown. ennemuistsest ajast saatik on inimesed liikunud, mõned otsivad uusi võimalusi, teised põgenevad konfliktide, tagakiusamise ning vaesuse eest. mõned liiguvad kliimamuutuse mõju eest, need on nõnda nimetatud kliimapagulased käisin Fidži saarel ja nägin seal näidet sellest äh, ja Aafrika Tšaadi järve puhul samuti on tunda kliimamuutuse mõju. härra kuberner. New Yorgi deklaratsioon, millele ÜRO liidrid eelmisel aastal alla kirjutasid, on öelnud, et äh, keskkonnakahju, kliimamuutus, majanduskontekst äh, saadavad selge sõnumi ning äh, selle tulemuseks on ka kliimapagulased. ma tean, et äh, me ei peaks siin veenma teid, vaid pigem teie presidenti ning ähm, on neid, kes lihtsalt valavad õli tulle. Äh, inimesed, kes tulevad, sageli peavad võitlema äärmuslike kliimaoludega ning neisse suhtutakse eelarvamustega ma tahaksin, et California osariik äh, meie kõrval seisaks Trumpi lähenemisviisi vastu ning oleks valmis äh, kliima kaitseks poliitilisi meetmeid võtma. ma tahaksin, et kliimapagulastele antaks äh, kliimapagulase rahvusvaheline staatus kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal terviklähenemisega vastu võetud paktis ning äh, ma soovin teile äh, edu koos kõigi teiste kliima eest võitlejatega, aitäh! ja viimasena saab sõna härra Tänok. suur tänu, härra president, lugupeetud kuberner, ma istun siin, mina kuulun enamusega kilda ja mul on väga kahju, et härra Trump Pariisi kokkuleppest välja astus, aga võib-olla äh, ta ei ole nelja aasta pärast enam ametis, kui asjad hakkavad tõsiseks minema siin me teame väga hästi, millised hävitavad tagajärjed on olnud äh, kliimamuutusel Sahara aluses Aafrikas ja milline on olnud rändesurve ja me hääletame minu komisjonis õige pea äh, kliimamuutuse pagulaste, kliimapagulaste kontseptsiooni üle väga vastuoluline teema on, see tuleb siin lisada. me teame ka äh, samuti nendest Vaikse ookeani saartest, mis vajuvad vee alla ja me teame ka Ameerika Ühendriikidele avaldatud mõjust. kas teie arvate ka, et Ladina-Ameerikast, kus on rahvaarv suur, tuleb teile rändevooga, kas teie põllumajandust mõjutab äh, kliimamuutus ja kuidas kavatsete piisavalt äh, energiat toota, kas äh, frakkimise või tuumaenergia kaudu, kuidas on elektriautodega lood ja ning teil on ka kliimasüsteemid Äh, mis äh, nõuavad väga palju energiat ja seetõttu on olnud isegi elektrikatkestusi, kuivõrd energiat kasutatakse lihtsalt liiga palju. Need on lõpetuseks paar küsimust minu poolt. okei okay,, thank you very much. suur tänu. lugupeetud äh, kuberner Brown, teil on sõna ja te ei pea piirduma kahe minutiga. Te ei eelda ometi, et ma hakkaksin kõigele sellele siin vastama. Teil ei ole lihtsalt selleks piisavalt aega jah, kliimaseadmed on tänapäeval väga tõhusad ning meie hooned on väga kliimasõbralikud, kujunevad kliimasõbralikeks. me ehitame passiivsete äh, päikesekollektoritega maju, et me saaksime kasutada loodusjõude ära ning äh, kliima kliimaseadme vajadus on minimaalne. mainisite ka rännet, jah, Californias on kakskümmend viis protsenti äh, välismaal sündinud rahvastikku. nii et väga paljud inimesed on tulnud Californiasse, suurem osa seaduslikult, mõned ilma äh, seaduspärase loata, aga sellegipoolest California öö, ähm, öö, äh, Kalif-, Californias on kõige rangemad äh, heitme eeskirjad ja jah, California põllumajandust puudutab äh, kindlasti soojenev kliima, selles pole mingisugust äh, kahtlust ja need, kes sinna soovivad asjadest mööda vaadata, ma arvan, et te olete vist britid. Teil on suur kõrge haridus, olete õppinud kuningate inglise keele hästi selgeks, tõsi, aga õigust teil ei ole ja valate vaeste nimel nüüd siin krokodillipisaraid, eks ole. see ei ole veenev. mitte isegi raasukestki. Please, please, please, please. We need to respect our guest. külalist tuleb austada, ütleb äh, härra president äh, kommentaaride kohta, mis olid väljaspool mikrofoni. Äh, ma ei rääkinud tegelikult teist, vaid hoopis härrasest siinpool <laughs> ütleb härra kuberner. väga palju huvitavat retoorikat kõlas siin laua taga täna. nii et hakata nüüd kõikidele arukalt ja intelligentselt vastama oleks märkimisväärselt keerulisem, kui äh, lihtsalt üks avaldus teha. Teid kõik teie rääkisite ja nüüd ma saan teile siis vastu rääkida, eks ole eks me ka kuulsime siin äh, seda mitmekesisust, mis meid maailmas ümbritseb, nii see maailm on, Ameerika Ühendriigid äh, on mitmekesine maa, äh, arvamused on erinevad, kuidas me neid lahendame enamushääletusega. ja see ongi meie väljakutse. arvamused on lahknevad. nii mina kui ka teised oleme öelnud, et me ei ole õigetel rööbastel, me ei ole oma ülesannete kõrgusel ning äh, meil on vaja piisavat äh, konsensust, et äh, edasi liikuda ja see ei ole kerge ülesanne. siinsed opositsiooni esindajad, kes on igasuguste tõsiste kliimameetmete vastu, leiavad, et tegemist on kultusega, antropogeeniline mõju äh,, jah, see on tegelikult tõsine asi. Te võite siin äh, IPCC raportit kritiseerida, öelda, et kõik teadlased on ähm, kellegi palgal, aga selge on see, et teaduskogukond on andnud oma jah-sõna sellele, et kliimamuutus on reaalne ja selle mõju on reaalne ning me peame tegutsema ma ei hakka teid siin selles veenma, sellepärast et eks teil ole enda vaatenurk, teil ole enda uskumused aga mul on väga hea meel, et te oma arvamuse siiski välja ütlesite, sellepärast et see illustreerib suurepäraselt seda, millise probleemiga silmitsi seisame nii Ameerika Ühendriikides, Euroopas kui ülejäänud maailmas, nii et äh, sellest tulebki lähtuda, mina olen veendunud, et teaduslikud tõendid valdavalt äh, kasutades ära näiteks kõige kuumemaid äh, registreeritud äh, temperatuure ja nii edasi ja nii edasi, on, on veenvad, isegi Trumpi administratsioon ei äh, saanud pühkida vaiba alla raportit, mis kirjeldab otse vastupidist sellele, nagu teie eitav lähenemine isegi Trumpi rahvas pidi selle raporti avaldama, sellepärast et tegemist oli ausa raportiga, ausa uuringuga, tegemist oli tõsiseltvõetavate hinnatud teadlastega ja IPCC on samuti öelnud, et ähm, tegelikult me alahindame seda mõju, eks äh, meie lahkhelid jätkuvad ka tulevikus, aga õnneks kliimamuutuse eitajate read üha kahanevad siin ruumis, Ameerika Ühendriikideski. aga kliimamuutuse eitajatele pööratakse rohkem äh, tähelepanu. ja samas äh, teised, äh, kes on, on üha enam veendunud selles, et tegemist on tõsise probleemiga ja mis puudutab äh, põllumehi ja liha, siis äh, metaani loomi, metaani tootmine äh, põllumajanduses on tõesti tõsine probleem. ja ma arvan, et midagi tuleb ette võtta, et lühiajalisi kliimakahjustajaid kuidagi kontrolli alla saada, klorofoorosüsinikud, metaan, nii-öelda must süsinik ja kui me saame kuidagi neid lühikese elueaga heitmeid äh, vähendada, siis äh, on meil või rohkem aega selleks, et süsinikdioksiidi heitmeid üldiselt vähendada. aga kui tuleb näiteks valida, kas äh, hamburgeri või veoki vahel, siis võib öelda, et kliimamuutuse vastane võitlus on selline, et me ei peaks iga algatuse puhul hakkama võim-, ka võimaluse alga-, äh, võimaliku algatuse puhul hakkama siin valikuid äh, moodustama, me peame endale ülise, ülima eesmärgi paika panema ja siis sektoripõhiselt hakkama heitmeid vähendama, transport, äh, lennundus näiteks, mida on siin mainitud, aga kus ei ole veel piisavalt ära tehtud, laevandus, süstemaatiliselt tuleb tööd teha, üldiselt tuleb tööd teha eks inimesed ise langetavad oma toidusedeli osas oma valikuid. aga kui me saavutame üksmeele ja meil on tõesti jõustatavad eesmärgid, volitused paigas ning meil suudab äh, heitmeid äh, vähendada selle tasemeni, nagu seda on vaja teha, kui saavutame nullheitmete eesmärgi kahe tuhande viiekümnendaks aastaks või varem, küll siis äh, leiame selleks ka erinevad võimalused ja inimesed saavad kuidagi võimalike piirangutega toime. ega ei ole vaja mingi, mingisugust äh, radikaalset kasinuspoliitikat äh, või äh, paastu. meil on võimalik saada, saavutada rohkem tegelikult vähemate asjadega nii-öelda. infot on meil rohkem, nii et toostus, tööstustoodang peaks vähenema ning meie jalajälg selgub hiljem äh, uuenduse, uue, uute tehnoloogiate kaudu tagasi California teema juurde pöördudes, meie vähendame oma kasvuhoonegaase. olime kõige suurem kliimakahjustaja kogu maailmas, aga meie majandus nüüd siis kasvab kiiremini kui äh, äh, riiklik keskmine. pärast viimast majanduslangust oleme loonud umbes kaks koma viis miljonit uut töökohta me oleme mootor, mis töötab äh, läbi arukuse, läbi teadmiste ja selliselt lähtudes võime me inimese mõju planeedile mõjutada. seda ei, see ei ole kerge ülesanne, seda ei tee keegi üleöö äh, ja selleks on vaja üksmeelt, me ei hakka seda kellelegi äh, peale suruma. demokraatliku protsessi põhimõtteid tuleb austada ning ühiselt saavutada endale püstitatud eesmärgid. kui meil see õnnestub, kui me selle ülesandega toime tuleme, süsiniku toetused tuleb, neid, neid tuleb kärpida, selles pole kahtlust, kaubanduse küsimus. jah, kaubandus on häiritud. kakskümmend, kolmkümmend äh, dollarit teenisid autotootjad äh, äh, Ameerikas, Mehhikos üks koma viis dollarit sama töö eest, nii et ähm, kõige sellega toimetulek on, äh, on väljakutse. me ei taha mingisuguseid suure, suureid tõkkeid püstitada, aga, aga maailm peab toimima meie kõigi jaoks. inimesed ütlevad, et ärge midagi kliimamuutuste eest ette võtma. tegelikult äh, need inimesed, kes selle eest pärast äh, maksavad, ei ole mitte rikkad. ja kannatavad hoopis need miljardid, kes on esiliinil süsinikutee sotsiaalne mõju ainult suurendab jõukate ning meeleheitel olevate vahelist lõhet. see lõhe ületab sadu, sadu miljoneid, me ei taha siin eksida, me ei taha siin mööda astuda. et tagajärjed mõjutavad kogu meie tsivilisatsiooni, kui me ei vali õiget teed siis meie ühiskonnad on raskemini juhitavad, raskemini valitsetavad ning äh, soojenev kliima tekitab meile tõsiseid probleeme, vähenev äh, põllumajandustootmine, troopiliste haiguste levik, tõusev äh, merevee tase. viimased viimase kahekümne aasta jooksul on kaheksateist aastat olnud äh, kõige soojemad üldse ajaloo jooksul. me teame, et äh, süsinikdioksiid on nelisada äh, osa miljoni kohta, see määr kasvab. me ei tea, kas kaks ja pool protsenti sellest on pii-, kas see on piisav, võib-olla poolteist on vaja. väga paljud küsimused on lahtised ja, ja ei ole selgust. me, see on tõsi kui me ütleme, et me ei usu teadlasi, lihtsalt tormame edasi, silmaklapid peas, siis äh, see on äärmiselt riskantne valik. inimkonna jõud, nanotehnoloogia nõud, geneetilise äh, äh, inseneriteaduse ja tuumateaduse jõud on selline, et inimesed toodavad rohkem energiat kui kunagi varem äh, miljard autot on meil maailmas, meil on rohkem jõudu, meil on rohkem tehnoloogiat ja see kõver kasvab, kasvab äh, järsult. jõukõver, mis võib olla hävitav. ja teiselt poolt äh, meie teadmiste äh, arukuse kõver jääb horisontaalseks, nii et see lõhe üha kasvab Briti teadlane äh, Rees ütles, et inimkonna äh, väljakutse äh, jääda ellu pärast kahekümne viiendat sajandit on äärmiselt küsitav ja sellele me peame mõtlema, viiskümmend protsenti on see võimalus ja seetõttu on meie teod niivõrd otsustava tähtsusega, me peame saavutama üksmeele, peame praktilisi samme astuma ning tegema seda kiiresti. COP kakskümmend kolm on väga tähtis järgmine samm. mina käisin tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal Riios, kui kliimamuutuse raamistik äh, esimest korda äh, kujunema hakkas ning sellesse suhtuti vägagi äh, suurte lootustega. nüüd on aastaid palju merre voolanud ja ikkagi räägime ainult sellest ja on riike, kes suurt midagi ette ei võta. andmed, teadlaste tõendid üha kasvavad ja kuhjuvad ja siin me siis olemegi. inimkond on jõudnud ristteele, me ei tea, kas me, kuhu me lähme siin kuristiku serval. no ja võib-olla keegi vajutab varsti tuumapommi nupule. meil on palju, mida kaotada, aga äh, meil on ka palju, mida on äh, võita. me saame oleme suutnud nii palju jõukust toota, et meile tundub, et kõik asjad on hästi, sellepärast et meie ümber on kõik mõnus ja hästi. aga ei, ei ole nii. me oleme hävituse teel ning tagasipöördumist ei ole. Pariisi kokkulepe oli tõesti suur samm õiges suunas. energia suunati ümber, COP kakskümmend kolm on järgmine samm ja siis COP kakskümmend neli ja nii edasi ja nii edasi minu palve oleks, et võtkem tõsiselt teadlaste seisukohti, võtkem tõsiselt mõistuse äh, häält ning äh, vaadakem, mis on arukas järgmine samm. kui meil see õnnestub, siis äh, maailm tulevikus on parem kui maailm praegu. ja kindlasti parem kui see maailm, milles elaksid need, milles elaksime siis, kui me järgiksime nende soovitusi, kes väidavad, et probleemi ei ole. probleem on olemas meil on vaja vastuseid, lahendusi, tehnoloogilisi murranguid, meil on vaja akusid, mis oleksid odavamad ja tõhusamad, meil on vaja arukaid autosid, mis oleksid äh, odavamad, kui nad on seda praegu ja meil on terve rida muid asju vaja. see peaks olema meie eesmärk. on väga palju erinevaid samme, väga palju tegevusi, Äh, väga palju tegureid, millele tuleb tähelepanu pöörata, me kulutame väga palju raha meelelahutusele, muretseme selle pärast, milline meeskond ühes või teises spordialas või peale jääb, aga inimkond on kuristiku serval ja meil siin ruumis on teadmised ning jõud ning vastutus midagi selle osas ette võtta. nii et mina pöörduksin teie poole pärvega, palvega, ma tean, et me saame rohelisi äh, meetmeid majandus majanduse eduga ühitada, aga seda saab teha ainult arukuse, teadlaste tarkuse ning koostööga. Te teete väga palju ära Euroopa Liidus, rohkem kui meie Ameerika Ühendriikides tervikuna, võib-olla äh, mitte rohkem, kui California teeb, aga me kõik Äh, sellegipoolest saaksime endast rohkem anda ning äh, kui me avame oma silmad tõe ees, kui me võtame asja tõsiselt, näeme, vaatame probleemile silma äh, ja ei kuula enam seda, neid jaburdusi, millest, mida me oleme, millest oleme palju rääkinud ja mõelnud. praegu ei saa istuda käed rüpes midagi tegemata. praegu on julgete loominguliste sammude aeg ning Euroopa Liit on äh, tähtsaim liider, kes aitab otsustada seda, kas me jääme ellu või ei jää. Euroopa Liit avaldab survet teistele riikidele, mõjutab teisi riike, kindlasti ka Ameerikat, teie teete väga palju ära. Äh. nii et äh, tõesti, jätkakem seda tööd, ärgem kohkugem tagasi sellepärast et äh, meie toidusedel on vale või kui me ei sõida õige autoga. tegelikult äh, e-, eesmärgini võib jõuda mitmel moel ning on mitmesuguseid võimalusi, mis aitavad meie ees seisvaid probleeme lahendada, seda tuleb teha poliitiliselt, äh, lihtsalt valijad tuleb kaasata demokraatlikus süsteemis, me ei saa lihtsalt ülevalt poolt midagi ette kirjutada, me peame olema piisavalt veenvad ning me peame veenma ennekõike ennast, et me saame saavutada enamatki ja see ongi minu sõnum teile, me peame rohkem ära tegema, me suudame rohkem ära teha ning äh, siin on väga äh, tugevate inimeste rühm, kes saab sellele protsessile kaasa aidata, kes meid saab õigetele rööbastele aidata ja ning õigetele rööbastele ka kinnistada. tegin vea, härra Peeterle jäi vahele enne, tal on ka küsimus aitäh, president, lugupeetud kuberner. tahtsin teid õnnitleda USA kliimaalliansi loomise puhul, soovin teile palju edu ja olen veendunud, et see tugevdab Atlandi-ülest koostööd, aitäh! Thank you very much, sorry! aitäh, vabandust, tegin enne vea